nagu te näete, samasugune protseduur kehtib nii kahe tuhande kaheteistkümnenda kui kolmeteistkümnenda aasta kalendri kohta. Joe Higgins ja Alan Kevins on mind teavitanud kirjalikult sellest, et nende mandaat on läbi saanud parlamendiliikmetena Euroopa Parlamendis, sest nad valiti Iiri parlamenti. Euroopa Parlament võttis teatavaks selle informatsiooni ning vastavalt kodukorrale, mis puudutab Euroopa Parlamendi liikmete valimist kohalikel valimistel teatame, et alates kahekümne viiendast veebruarist on nende kohad vabanenud Euroopa Parlamendis. ning lõpuks tavamenetluse korras oleme me allkirjastanud nõukogu ja es-, president ja mina